niisiis alustame oma koosolekut. Eh, eh, niisiis eh, tahaksin teile kõigepealt teatada, et meie istungeid kantakse üle interneti vahendusel. niisiis meil on praegu vaja hääletada kahte raportit, kõigepealt parlamendi ja nõukogu seisukohta, millega muudetakse määrust üheksasada kuuskümmend kuus, mis puudutab Euroopa tasandi erakondade rahastamist. teen ettepaneku, et me alustame hääletust. niisiis, kõigepealt muudatus kaksteist. kes on poolt, palun andke märku vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatus kolmteist, aga see on tagasi võetud. seda me seega ei hääleta ja läheme edasi muudatuse neliteist juurde, mille on esitanud härra Scholz. meil on suuline muudatusettepanek. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud järgmisena kompromiss A. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme kiiresti edasi muudatuse kaks juurde üks, viisteist ja kuusteist on juba kaetud kompromissiga, kaks, kes on poolt, palun andke märku vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks järgmisena. see on identse kahekümne kahega, nii et, et hääletame mõlemad, kes on poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatus kaheksa, meil on siin osade kaupa hääletus, kõigepealt sõnastus ilma without prejudice to article twenty two seven of regulation ja nii edasi kes on poolt, andke palun märku, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd koos selle sõnastusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli on juba kaetud, nüüd muudatus kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus Soltšilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi muudatusega üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd saame hääletada siis äh, kogu teksti, kes on poolt, vastu erapooletud. niisiis äh, viisteist poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole, seega see arvamus on vastu võetud. ning nagu tavaks, õnnitleme raportööri härra Gererot. Äh, järgmine hääletus puudutab minu raportit, niisiis teeksin lühikese sissejuhatuse. arengukomisjon on meie komisjonil palunud ähm, tõlgendada nende jaoks äh, ühte reeglit, nimelt nad on palunud selgitust, kas äh, üldised reeglid muudatusettepanekute äh, hääletuse kohta Äh, artik-, äh, peaksid kehtima ka siis, äh, kui, kui me hääletame komisjonil ja mitte täiskogus. jutt käib siis reeglitest sada viiskümmend kuus ja sada kuuskümmend üks, kui me räägime siis just nimelt suulistest muudatusettepanekuid. kas suulised muudatused, millega üritatakse muuta teisi muudatusettepanekuid käivad nende reeglite alla, teiseks, kas alati on vaja panna suuline muudatus hääletusele või võib selle äh, heaks kiidetuks lugeda, kui keegi vastuväiteid ei esita ning kolmandaks, ja kuidas on lugu artikliga sada kuuskümmend üks, kuidas see hääletuse järjekord puudutab suulisi muudatusettepanekuid? mina vastasin siis kirjavormis, see kiri on ka teile välja jagatud kodakorra, korrareeglid ei maini muudatusettepanekuid muudatusettepanekutele, nii et, et sisuliselt midagi ei muutu, tegu on siiski lihtsalt muudatusettepanekutega. niisiis, kui esitatakse suuliselt uus muudatusettepanek äh, või üritatakse parandada uut, juba olemasolevat muudatusettepanekut, äh, siis peetakse seda endiselt lihtsalt muudatusettepanekuks Äh, mis puudutab nüüd äh, vastuseisu ja seda, kui palju inimesi peab vastu olema, siis äh, nelikümmend saadikut on olnud see arv. niisiis suulise muudatusettepanekuga ei olda nõus, kui nelikümmend saadikut on sellele vastu, see on siis umbes viis protsenti saadikutest. meie peame nüüd otsustama, kas suulised muudatusettepanekud kui, kui need ei ole ka tõlgitud või kui tegu on kompromissidega, Äh, saab tagasi lükata, kui äh, iga viies äh, komisjoni liige on vastu. ma, ma arvan, et me peaksime sellele küsimusele andma vastuse. küsimus on siis selles, et kas suuline muudatusettepanek tuleks panna hääletusele, kui keegi sellele vastu ei ole Eh, kui piisaval hulgal inimesi vastu ei ole ja peaks, kas ta peaks siis lugema lihtsalt vastuvõetuks? võib-olla peaks komisjoni esimehele jätma õiguse otsustada, kas ettepanek läheb hääletusele või ei, aga eh, mina loodan, et nõustute minu seisukohaga, mida teie arvate, härra Tahv, palun. esimees, minu arvates on täiesti õige, et me üritame seda menetlust selgitada, sellepärast et on selge, et erinevad komisjonid lähenevad küsimusele erinevalt. ma arvan, et see viie protsendi reegel täiskogus peaks kehtima ka komisjonides. niisiis viis protsenti äh, äh, saadikutest komisjonis peaks olema vastu siis selle muudatusettepaneku muudatusele ja ma arvan, et see tuleb ka kuskile kirja panna, asja ei saa jätta lihtsalt komisjoni esimehe otsustada. samuti äh, tahaksin teada ja mul ausalt öelda ei ole vastust sellele küsimusele, aga me peaksime esitama ka küsimuse, et kas me anname raportöörile mingeid äh, eriõigused või privileegid selles küsimuses, kas raportöör saab kuidagi otsustada, kas äh, suulise muudatusettepanekuga nõus olla või mitte? keeruliste teemade puhul usaldaksin mina raportööri raportöör äh, on see, kes suudab siis teha äh, informeeritud otsuse selle kohta, kas lubada suulist muudatust teisele muudatusele või mitte ma arvan, et raportöörilt tuleks kindlasti küsida, mida tema arvab selles küsimuses. aga mis puudutab, aga lõppkokkuvõttes otsustab siis ikkagi komisjon. ma teen ettepaneku, et me paneme selle ka siia kirja sisse et äh, reeglina peaks siis raportöör äh, avaldama oma arvamust niisiis, äh, härra Tahv, te palute, et me seda kirja parandaksime, kirja, mille ma olen teile siis välja jaganud minu arvates on täiesti selge, et raportöörilt tuleb nõu küsida. aga äh, raportööril samas on samad õigused nagu teistel komisjoni liikmetel. Äh, iga komisjoni liige saab vastu olla, kui ta, kui ta, talle see muudatus ei meeldi. aga mulle tundub, et siiski see, mis te ütlesite, on, on mõistlik. aga ma arvan, et see ettepanek tegelikult on minu kirjaga juba kaetud. aga kui te soovite, et äh, oleks hea mõte hääletus edasi lükata meie järgmise koosoleku peale, siis äh, võiksime jah, selle sõnastuse sisse panna, aga loomulikult äh, on raportööril nagu kõigil teistelgi õigus vastu olla, nii et kui härra Tahv on nõus selle seletusega, siis võime täna juba hääletada. jah, tundub, et keegi vastu ei ole, kes on selle arvamuse poolt, palun andke märku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 Allora, ripre- niisiis, äh, jätkame oma koosolekut ja kõigepealt tahaksin äh, komisjoni teavitada sellest, mida nad juba teavad, sest paljud teist olid koordinaatorite koosolekul kohal, me otsustasime koordinaatorite koosolekul, et vastuseks taotlusele kontrollida, äh, kas kaks kaks äh, Euroopa erakonda on kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega, otsustasime lükata menetluse alustamise edasi ja ka otsuse edasi oma järgmise kohtumiseni. Äh, sellepärast, et koordinaator, kõik koordinaatorid ei ole veel vajalikke dokumente näinud ja ei saa seetõttu otsustada, äh, millist otsust langetada. teiseks arutasime koordinaatorite kohtumisel seda, kas äh, saata kiri volinik Šefkovisile, otsustasime selle kirja saata. Äh, volinik Šefkovits ähm, nimelt ütles, et ta ei saa osaleda meie kohtumisel ja me saadame talle nüüd kirja ja küsime, kas ta saab mõnele hilisemasele, hilisemale koosolekule tulla. koordinaatorid äh, andsid esimehele loa esitada suuline küsimus komisjonile ja võib-olla ka nõukogule vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend üks. see küsimus puudutab Stockholmi programmi ja selle rakendamist me oleme selle kohta libe ja jurikomisjoniga koos koostanud ühisarvamuse meid huvitavad probleemid, mis on tekkinud selle programmi ellurakendamisel ja äh, tuleviku väljavaated. niisiis ähm, me oleme selle küsimuse juba koostanud ja võime seda arutada mai, maikuu koosolekul. niisiis äh, me oleme siis äh, kodukorra reegli viiskümmend üks alusel otsustanud selles küsimuses tegutseda meie avaldame ainult arvamust selles küsimuses, me ei ole juhtkomisjon ja raportöör on ALDE fraktsioonist. me otsustasime, et me ei koosta arvamust äh, vastavalt äh, artiklile kaks lõige A, sellepärast et me leiame, et selleks põhjust ei ole, aga mis puudutab Äh, eelarvet ja suutlikkuse arendamist, siis äh, siin on meil raportöör olemas, see on rah-, tema tuleb Rahvapartei ridadest. Äh, siis veel üks küsimus, mille osas eelarvekomisjon on juhtkomisjon. ja selle raporti või arvamuse saab endale EFT fraktsioon, siis pidime oma koosoleku katkestama ja me loodetavasti Äh, saame jätkata koordinaatorite koosolekut meie, pärast meie tänast komisjoni koosolekut ja ülejäänud punktidega tegeleme siis äh, seal, aga nüüd läheme siis meie päevakorrapunkti üksteist juurde. Äh, selleks on eelarve mõju suutlikkuse edendamisele, me peame koostama selles küsimuses arvamuse Äh, juhtkomisjoniks, nagu ma ütlesin, on eelarvekomisjon ja härra Elles on raportöör. Äh, selle küsimusega tegeldakse eelarvekomisjonis juulis, nii et, et me peame kahekümne kaheksandaks maiks esitama oma arvamuse. Äh, see on siis meie järgmise koosoleku päevakorras niisiis me ei saa seda küsimust veel arutada, sellepärast et Rahvapartei koordinaator ei ole kohal, nii et me peame selle asja edasi lükkama niisiis, äh, selle asemel läheme nüüd tagasi äh, päevakorras päevakorrapunkti kuus juurde, milleks on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve ja äh, mandaat triloogiks. eile mind siin kohal ei ole, mind asendas proua, proua Le Grip ja eile otsustati, et see küsimus tuleb käsitlemisele täna, teen ettepaneku, et me arutame seda nüüd, tegemist on siis päevakorrapunktiga kuus. komisjonid saavad siis sekkuda kahes etapis, kõigepealt me saame avaldada arvamust siis üldise mandaadi suuniste osas ja hiljem siis äh, läbi muudatusettepanekute. niisiis äh, aru, alustame nüüd arutelu sellel teemal. ja proua Jensen on sõna palunud. aga kõigepealt on äh, meil vaja anda sõna härra Messerschmittile Äh, esimees vabandab ja ütleb, et ta äh, vabandab, et ta hääldas sõnasoovija nime varasti, aga kõigepealt annan ma sõna härra Messerschmidtile uh,. Uh... suur tänu. mina teen lühidalt, kuna me juba oleme seda mm, arutanud, me oleme rääkinud selle arvamuse eelmisest versioonist. niisiis, ma loodan, et nüüd on hõlmatud siin äh, komisjoni liikmete ideed ja mõtted, nii nagu me eh, seda arutasime härra Jenseniga. kõige olulisemad asjad, nii nagu ma rõhutasin, on see, et oleks eraldi eelarverida järgmisel aastal toimuvate valimiste jaoks, aga siis on vaja hinnata ka Euroopa kodanike aastat ja eh, kommunikatsioonistrateegiat mis olid viimastel ehm, valimistel, need on väga olulised valimisaasta jaoks, eriti kui me mõtleme oma AFCO fookusele nendele asjadele. mina olen avatud teie soovitustele ja kui me nüüd sisu osas päriselt kokkuleppele ei jõua, siis me saame töötada muudatusettepanekute kaudu. aitäh! esimees võtab sõna ilma mikrofonita. järgmine kõneleja, suur tänu. härra Messerschmitti raport eh, koondab oma tähelepanu kokkuhoiule eh, ja programmidele aga arvestades praegust kriisi, meil on vaja investeerida eh, tööhõivesse ja majanduskasvu ja sellega pärast ma ei ole põhimõtteliselt selle raportööriga nõus. Eh, siin tuuakse välja ettepanek eh, hinnata näiteks Euroopa kodanike aastat ja see peab hindama tõepoolest Euroopa kodanike hõlmamist otsuste langetamise protsessi kõikides, kõikidel tasemetel Mm, eriti praegu, sest et täna, tänavune aasta on eh, valimiseelne aasta. me peame eh, looma raamistiku E, Euroopa kodanikega dialoogi pidamiseks. me peame hõlmama individuaalseid kodanikke, üksikinimesi ning selleks on vaja õiget kommunikatsioonistrateegiat, aga see ei ole võimalik, arvestades seda, kui vähe raha meil on eraldatud nõukogu poolt. ma arvan, et me peame praegu Eh, koondama tähelepanu sellele, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve peab soodustama majanduskasvu ja tööhõivet. niisuguse seda on võimalik teha, kui me eh, saame juurde rahalisi vahendeid, kui me investeerime selle kõrge eh, tasemega koolitustesse ja haridusse. Euroopa vähenenud eelarve töötab nendele eesmärkidele vastu. ma tahaksin öelda ka seda, et kaheteist, kahe, kahe aasta kaks tuhat kaksteist lõpus oli eh, meil eh, puudu raha makseteks ja me pidime eh, need ehm, välja maksmata summad üle kandma kahe tuhande kolmeteistkümnendasse aastasse, nii et meil on väga kiiresti vaja parandada meie eelarvet, et need võlad, mis jäid aastast kahe tuhande kahe, kaksteist saaksid likvideeritud. me peame mõtlema oma vahenditele, see eh, tähendab, et meil on vaja eh, käibemaksureformi, meil on vaja finantsteenuste maksu, mulle tundub, et eh, need märkused on absoluutselt kriitilise tähtsusega, kui me mõtleme aastale kaks tuhat neliteist ja mina toon need sisse oma muudatusettepanekutes, aitäh! suur tänu. nüüd proua, härra, kolleeg Hepner. aitäh, härra esimees. ma teen lühidalt, sellepärast et ma arvan, et põhimõtteliselt me oleme seda küsimust juba mitu korda arutanud. ja ma sooviksin hakata jälle põhimõttelist arutelu pidama hakata, vaid ma tuleksin härra Messerschmitti ettepaneku juurde ja üldjoontes ma olen sellega vägagi rahul. siin on paar punkti, mille puhul mul on ettepanek natukese teistsuguses sõnastuse jaoks. ma võin ka kohe öelda, millised punktid need on. kõigepealt siis punkt neli. ma olen väga tänulik selle eest, et raportöör siin Euroopa kodanike algatusele on viidanud ja siin, kus räägitakse need for priority, et eelarved pole mitte ainult algatuse enda jaoks, vaid ka kommunikatsiooni jaoks, siis siinkohal ma mainiksin mitte ainult algatusi. ja minu eelkõneleja äh, ka seda mainis oma sõnavõtus ja ma arvan, et ka komisjon ise oma senise lähenemisega äh, finantsidele äh, ei, ei saa äh, Euroopa kodanike algatust äh, muidu korralikult äh, korraldada, sest äh, selleks, et see saaks korralikult toimida, siis see peab tulevikus ka paremini hallatud olema äh, komisjoni poolt, vastasel juhul ähm, sellest ei saa mingit eba, ei saa sellest eda, edulugu ja seetõttu oleks siin vaja viidata ka kommunikatsiooni, administratsiooni ja ka komisjoni poolse toetuse jaoks oleks vaja rohkem äh, finantsvahendeid ette näha. ja nüüd veel ähm, edasi, see äh, punktis neli äh, lõpplause see viimane lause, ma arvan, sellel ajal, kui väga paljudes liikmesriikides äh, erinevatel tasanditel nõutakse kärpeid ja sääste, siis ähm, ähm, sellele tuleb ähm, viidata ka Euroopa Liidu eelarves. ja me ei peaks siin äh, rõhutama ainult ühte poolt ja seetõttu me peaksime samaaegselt ka ütlema ja ma ütlen seda, loen selle inglise keeles ette. Competences and increased responsibility the European Parliament needs the proper means and its own resources. et ka Euroopa Parlamendil seoses tema pädevuse ja rolli suurenemisega on vaja oma äh, vahendeid, piisavaid vahendeid, vastasel korral meil ei ole piisavalt vahendeid, et oma ülesandeid korralikult täita aga me võime eh, kindlasti siis eh, rääkida omavahel läbi selle Euroopa kodanikualgatuse punkti ja siinkohal ma olen veendunud, et eh, et raportöör ka toetab seda ja teises punktis ma sooviksin teada, kas te võtate selle ettepaneku üle või mitte, muidu me teeme siis vastava muudatusettepaneku, aitäh. suur tänu. härra Tahv. esimees kolmas lõige. raportöör räägib seal hindamisest, vaja on hinnata kommunikatsioonistrateegiat. Nende valimiste puhul, mis toimusid kahe tuhande üheksandal aastal, aga ma arvan, et see on juba ära tehtud selle kohta on juba raport koostatud. ja nüüd arvestades järgmise aasta valimisi, tekib mul küsimus. me räägime ka kahe eh, tuhande neljateistkümnenda aasta eh, eelarvest. kas me tõesti kas me ikkagi ei peaks siin rääkima kommunikatsioonistrateegia hindamisest nende valimiste puhul, mis toimusid aastal kaks tuhat neliteist või toimuvad aastal kaks tuhat neliteist? igatahes me võiksime seda uurida. suur tänu härra Messerschmidt, kas te tõmbaksite otsad kokku? suur tänu, esimees, ma tänan ka sõnavõtjaid. mis puudutab esimest kõnelejat Tšehhi Vabariigist, siis ma arvan, et eh, need välja toodud punktid on väga olulised, aga ma ei tea, kas nad peavad olema väljendatud AFCO arvamuses, see peaks olema ju tegelikult selles suures raportis, eh, kui, mida me hääletame plenaaristungil. härra eh, Hübner, ma arvan, et see, mida te ütlesite, on õige ja me leiame mingisuguse sõnastuse, aga siin on ka teatud logistilised probleemid, sellepärast et me saame kasutada ainult teatud arvu sõnu ja kõike sinna kirja panna on raske, aga võib-olla kui me eh, midagi muudame, siin leiame me õige sõnastuse. mis puudutab omavahendeid, siis ma arvan, et ka see eh, on teema, mis peaks kuuluma lõppu läheb arvamusse, mida me hääletame plenaaristungil, aga meie peame eh, oma komisjonis ko koondama oma tähelepanu nendele algatustele, mis meie poolt tulevad, Euroopa kodanikualgatus ja teised sellised valdkonnad, aga vaadake, vaatame, mis meil õnnestub teha. ja nüüd, härra Tahv, tegelikult mina tahtsin, et me eh, hindame seda, mis eh, tehti aastal kaks tuhat üheksa, et me vaatame, mis läks hästi, mis läks halvasti, et nüüd, kui meil on ees uus valimisaasta, sellepärast siis me saame koostada niisuguse strateegia, mis sobib kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimistel, me saame eh, tõsta teadlikkust nendest valimistest ma olen nõus sellega, et me mõtleme, kuidas seda kõike sõnastada ja ma olen täiesti kindel, et me leiame tee, kuidas seda teha. suur tänu. ja nüüd siis võtan mina selle teema kokku, ütlen teile nii, et me lõpetame selle teema arutluse kahekümne kaheksandaks maiks ja kaheksandaks maiks me peame keskpäevaks esitama muudatusettepanekud, nii et kaheksas mai, kakskümmend kaheksa mai. kas siin on veel mingeid teemasid? ei ole, siis praegu äh, ma ütlen teile, millal toimub järgmine koosolek, see on kahekümne seitsmendal mail eh, kol-, kella kolmest kaheksateist kolmekümnendani ja kahekümne kaheksandal mail teisipäeval kella üheksast kaksteist kolmekümneni ja need on eh, Brüsselis ja täna me lõpetame ja nüüd me jätkame koordinaatorite koosolekuga ja me siis käsitleme neid teemasid, mida me hommikul läbi ei jõudnud võtta